ja esimene punkt täna päevakorras on nõukogu avaldus Schengeni hindamismehhanismi õigusliku aluse kohta. ma tahaks viidata selle istungi alguses sellele, et et äh, meil ei ole selle arutelu puhul ette nähtud äh, vaba mikrofoni äh, vooru, nii et ma kordan, et vaba mikrofoni vooru täna ei ole praegu selle arutelu puhul kolleeg Verhofstadt, palun rahunege, teie mikrofon on lahti. ja palun äh, jätke oma rünnakud arutelu jaoks. ma soovin kõigile, mm, soovin ministri Votskõvele nõukogu esindajana mm, eh, head, meeldivat hommikut, tere päevast, proua Malmström. ma leppisin proua Malmströmiga kokku, et äh, Malmström, proua Malmström saab äh, sõna kohe pärast nõukogu avaldust ja seetõttu annan ma nüüd sõna äh, justiits- ja siseministrite nõukogu esindajal, esindajale härra Mots-, Potskõvile, palun, teil on sõna. Øh, øh, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud volinik, ma tänan teid, et te annate mulle võimal-, võimaluse võtta sõna selle eriti olulise teema arutelus. tegemist on